me jätkame nüüd oma istungiga ja jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. siin on tegu Nõukogu komisjoni avaldustega Euroopa Liidu ühinemisleping Euroopa inimõiguste põhivabaduste kaitsekonventsiooniga. kõigepealt saab sõna härra Lopez Garrido äh, nõukogu nimel.